favore se prendete posto anche se non siamo in number... kolleegid, palun istuge oma kohtadele. kuigi meid ei ole väga palju, meid pole veel nii palju, kui meile meeldiks siin, kuid me peame siiski arvestama oma külalisega, kes on olnud täpne ja peame arvestama ka kõigi nendega, kes on siin õigel ajal kohal olnud. minu jaoks on suur au minu jaoks on suur au tervitada siin teist korda härra ministrit. ja mitte ainult sellepärast, et rääkida küsimustest, millest on olnud juttu Euroopa Liidu Nõukogu, välisministrite nõukogus, mis toimus kuuendal ja seitsmendal detsembril vaid ka sellepärast, et meil on võimalik arutleda äh, kõike seda, mis toimus Rootsi eesistumise ajal. tahame ühtlasi teid tänada tehtud töö eest viimase kuue kuu jooksul. ühtlasi soovime teid ka õnnitleda. väga palju on ära tehtud. Te olete olnud meie jaoks avatud, alati ligipääsetav partner teisipäeval ja kolmapäeval tegeles äh, üld- ja välisasjade nõukogu mõningate väga oluliste küsimustega, kelle, millest me täna siin kindlasti ka räägime. siin äh, kahtlemata tuleb juttu Lääne-Balkani riikide integreerumisest Euroopaga. siin on tehtud väga suuri jõupingutusi, mis äh, mis äh, tegelesid konkreetsete kriteeriumite paikapanemiseks Horvaatia jaoks. samuti on, äh, oleme me tegelenud äh, endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia küsimusega. kuigi see ei ole viinud konkreetsete tulemusteni, läbirääkimised ei ole sellepärast kiiremini edasi äh, läinud. samuti tegeleme me väga paljude muude seda piirkonda küs-, tegele-, puudutavate küsimustega, näiteks Bosnia-Hertsegoviina küsimusega. tema praegu, selle riigi praegune olukord tekitab äh, muresid. on väga palju võimalik ära teha ja parandada. samuti on oluline rääkida äh, nõukogu seisukohast Türgiga seoses eriti puudutab see eh, Türgi suhete parandamist Küprose Vabariigiga, siis eh, loomulikult Lähis-Ida ülikeeruline rahuprotsess. Eh, selles osas oli nõukogu väga äh, selgesõnaline, ei räägitud mitte ainult sellest, et tuleb, tuleb taaskäivitada rahuprotsess, mille lõppfaas peaks ette nägema kahe iseseisva riigi loomist, mis peaks turvaliselt suutma koos eksisteerida. peame meenutama ka seda, mida öeldi Jeruusalemma kohta, nimelt et sellest peaks saama mõlema riigi pealinn. võib-olla selles osas peaks äh, küsima teie käest, äh, mida Rootsi eesistumine peaks, äh, oleks pidanud või võiks selles osas veel ära teha. me teame, mida on ähm, USA valitsus öelnud äh, selle kohta, mida ta arvab äh, Jeruusalemmast kui mõlema riigi pealinnast. siis veel Iraak, kahe tuhande kümnendal aastal märtsis toimuvad seal valimised. samuti on oluline partnerlus, on olulised partnerlusküsimused Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel Need olid siin ainult mõningad küsimused, <coughs> millest te kindlasti pikemalt räägite. nii et härra minister, suur tänu teile selle eest, et te siia õigeaegselt tulite, te jõudsite tegelikult kohale isegi enne mind. see näitab seda, kui eh, kui põhjalikult te oma töösse suhtute, annan teile sõna Thank you, Mr Chairman and let me suur tänu, esimees ja lubage teile kinnitada, et mul on suur heameel taas teie ees viibida. ma olen alati kõrgelt hinnatanud kõiki neid kordi, kui mul on õnnestunud kohtuda Europarlamendi liikmetega, kas siin või Strasbourgis või täiskogu aruteludel või üksikutel kohtumistel, mis meil on toimunud. ja see on andnud kasuliku panuse meie eesistuja töösse. ma võin samuti öelda, et nõukogus ma olen püüdnud kehtestada ka nende põhjamaist distsipliini koosolekute alustuse osas. ma ei usu, et see on lõplik edu, sest see on siiski raskelt distsiplineeritav kogu, äh, kuid see tundub, et see on Brüsselile tüüpiline haigus ja me peame äh, järgmiste aastate jooksul veel selle küsimuse kallal töötama. võib-olla Lissaboni leping toob kaasa teatud muutusi. kas lubage mul lühidalt öelda paar sõna selle kohta, millega me oleme tegelenud Rootsi eesistumise ajal? ma tahan rõhutada, et see eesistumisperiood ei ole veel läbi. me jätkame äh, äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika tege-, tegelemist, kuni kell lööb Äh, USA-s tööl. me tegutseme kiiresti muutuvas maailmas, igasuguseid asju võib juhtuda, mulle selgelt meenub Prantsuse presidendi näoilme, kui järsku äh, Lähis-Idas sõda puhkes ja ta pidi kokku kutsuma ministrid kokku äh, päev enne USA-sta algust ja ma rääkisin sellest ka kolleegidele ja ma olen päris kindel, et see minu populaarsust ei tõsta, kuid me peame olema selliste faktide suhtes ka valvel Äh, kuid me peame vaatama nüüd juuli lõpuperioodini ja ma rõhutan, äh, me tegutsesime väga raske ja olulise perioodi ajal. me seisime silmitsi majanduskriisiga, mis on oma suuruselt üks kord põlvkonna jooksul esinev. me seisame kliimamuutuste ees, mis on ka niisugune suur muutus aastatuhande jooksul ja need küsimused on olnud Rootsi eesistumisperioodi prioriteetide seas. ma ei lasku rahandus- ja majandusküsimustesse, kuid kindlasti teile meenub, et ma tundsin muret, kuidas need mõjutavad meie julgeolekupoliitikat. lubage teile meenutada, et meil on nüüd natuke kindlam jalgealune loodud. enamikes riikides äh, mida kriis kõige rohkem mõjutas ja kellest pärast ma tundsin muret, kui ma viimati võtsin selles küsimuses sõna juulis. me oleme jälginud olukorda väga tähelepanelikult, olles valmis abistama. ja see on olnud oluliseks usalduse tõstmise meetmeks. kliimamuutuste väljakutse, äh, praegu toimuvad otsustavad päevad kui me otsustame Kopenhaageni konverentsi kõrgetasemelise osa jaoks, mis läbirääkimised alles algasid Kopenhaagenis ja toimuvad, kui meie siin kohtume ja järgmise nädala lõpul toimub kõrgetasemele kohtumine, mina viibin seal nädala alguses selleks, et rääkida pikaajalisi mõjusid julgeolekule kliimamuutuste läbi ja äh, Äh, toimuvad ka ähm, arutelud äh, õhtusöögi ajal ja homme äh, räägitakse ka Euroopa juhtrollis äh, kliimavastases, kliimamuutuse vastases võitluses. kuid ma ütlesin, me loodame, et me saavutame mõistliku kokkuleppe, võib-olla mitte kõik, mida Euroopa soovib, kuid oluline on edasi liikuda. ja nagu ma ütlesin, ma loodan, et see saab võimalikuks ja ma loodan, et järgmiste päevade tegemisi ei alhahinnata. ja veel küsimusi, mida me juulis arutasime. lubage teile meenutada teile mõningaid suuremaid aspekte. ma juulis rõhutasin, et meie usaldusväärsus laias maailmas sõltub väga palju sellest, kuidas meie suudame meie oma maailma osas rahu ja äh, heaolu kaitsta. kui me seda siin ei suuda, siis meie usaldusväärsus kannatab kõikjal. Äh, sest meie poole vaatab ülejäänud maailm äh, kui nii-öelda lakmustesti poole, äh, kuidas me suudame ka laiemas maailma perspektiivis tegutseda ja laienemine moodustab selles olulise osa. juulis, kui teile meenub, mulle tegi muret olukord. meil olid Mm, laienemisega seoses väga paljude aspektide blokeeringuid, mis kokkuvõttes äh, nagu pidurdas hoogu ja kui hoog pidurdub, eriti Lääne-Balkanil, siis hakkavad teised jõud saama ülemvõimu ja me satume väga rasketesse keerulistesse olukordadesse. ma ei väida, et me oleme lahendanud kõik probleemid, meil seisavad äh, veel ees väga olulised väljakutsed ja probleemid, ma võin neid mainida kuid selles mõttes siiski me oleme hetkel oluliselt paremas olukorras kui paar kuud tagasi. Horvaatia äh, liitumine liigub edasi. viimasel äh, selle teemalisel konverentsil äh, me sulgesime kaheksa peatükki ja avasime kaheksa uut peatükki, seega Horvaatia liitumisprotsessis on meil oluliselt hoogu juurde tulnud võrreldes selle äh, seisakuga, mis meil oli Rootsi eesistumise ajal. Äh, Montenegro puhul ja samuti Albaania puhul oleme saatnud äh, oma äh, taotluse komisjonile ja me loodame, et need dokumendid jõuavad nõukogusse järgmisel aastal. Montenegro on juba eile esitanud või üleeile esitanud oma vastused komisjoni küsimustele. Serbia Äh, on olnud meie mitmete arutelude subjektiks, nagu te ka teate, äh, me võime vaheleppe jõustamise äh, peatamise lõpetada ja Serbia liigub nüüd edasi oma Euroopa liitumise teel. on veel lahtisi küsimusi, näiteks millal alustada äh, stabi-, liitumislepingu aktsiate ähm, ratifitseerimine. Äh, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia küsimus oli ka hiljuti arutlusel. me ütlesime, et me oleme arvesse võtnud nõukogu poolt seda positiivset hinnangut, milleni esitas komisjon ja soovitust alustada läbirääkimised, liitumisläbirääkimised, me ütlesime, et järgmiste kuude jooksul me pöördume selle küsimuse juurde tagasi, nimelt Hispaania eesistumise ajal äh, ja me oleme täheldanud ka positiivsemat suhtumist äh, äh, Ateena ja Skopjaga suhetes. ma ta-, isiklikult arvan, et õhkkond on muutunud positiivsemaks, aga ma tahaksin öelda, et kui see positiivne õhkkond ei realiseeru konkreetsete ettepanekutena järgmiste kuu jooksul, siis ma kardan, et see võimalus lastakse käest ja me oleme jälle raskemas olukorras. ja seda ma olen öelnud kõigile ja ka nendele, kellele ma kolmekümne esimesel detsembril teatud pool üle annan. Bosnia on veidi probleemsem juhtum, me oleme pühendanud väga palju aega suhtlusele Bosnia juhtidega, ma ei usu, et käesoleval aastal me oleme ühelegi teisele riigile nii palju aega pühendanud, mul on olnud neli täispäeva kohtumist Bosnia poliitiliste juhtidega selleks, et kokku leppida nendes, nendes miinimumtingimustes, mis on vajalik ka Bosniale liitumisprotsessi uute etappi sisenemiseks. järgmise aasta oktoobris toimuvad Baslamis parlamendivalimised. on see muutunud eriti raskeks, kuid neid jõupingutusi oleme teinud loomulikult koostöös, tihedas koostöös meie Ameerika sõpradega, äh, ka Ameerika välisminister on viibinud seal korduvalt koos minuga ja ka mina olen seal käinud korduvalt. üleüldiselt äh, olukord Lääne-Balkanis on selline, et kuus kuud tagasi olid igasugused blokeeringud ja nüüd me võime iseloomustada seda protsessi kui edasiliikumisprotsessi, kuid Äh, ma ei väida, et kõik probleemid selle regiooniga on lahendatud. Türgi, äh, kui nüüd jääda Kagu-Euroopa piiridesse, ka Türgi liigub edasi. meil toimus äh, Türgi liitumise küsimuses väga hea arutelu nii mm, Strasbourgis parlamendis ja ka nõukogus esmaspäeva õhtul ja teisipäeval ja see oli strateegilise iseloomuga arutelu võrreldes meie tavaarutuludega me oleme mured sellepärast, et Türgi on keeldunud ratifitseerimast vastavat protokolli vastavalt võetud kohustusele, kuid me loodame, et läbirääkimised Küprose küsimuses edenevad selleks, et jõuda uude etappi järgmiste kuude jooksul mitmes küsimuses. me ootame kahekümne esimesel detsembril toimuvat liitumiskonverentsi ja loodame, et Türgi annab seal uut märku edasiliikumisest ja progressist me oleme informeeritud väga paljudest arengutes, me mainime siin protokolli allkirjutamist Armeeniaga ja nõndanimetatud demokraatlikku algatust, mis on oluline algatus kurdi äh, vähemuse õiguste taastamisel ja terve rida välispoliitilisi meetmeid, mida Türgi valitsus on rakendanud. Äh, kui me räägime liitumise äh, agendast, siis ma tahaksin mainida Islandi poolt esitatud taotlust liituda Euroopa Liiduga, mille me oleme edastanud komisjonile. ja Island on samuti vastanud esitatud küsimustikule ja me loodame, et komisjon äh, järgmiste kuude jooksul annab aru ka nõukogule sellest ja me oleme ka nõukogu järeldustes äh, öelnud, et kui see päev saabub, siis nõukogu peab olema valmis äh, Äh, liitumisläbirääkimiste avamiseks. ma väitsin seda juba juulis ja ma leian, et on oluline korrata, et kõik need äh, liitumised ja partnerlused äh, lähitulevikus avavad meie jaoks strateegilisi väljavaateid. enamus on nendega seotud Kagu-Euroopaga või Idaga, aga meie Euroopa Liiduga oleme aktiviseerinud oma tegevust ka Põhja-Euroopas, Arktilises piirkonnas, seega me oleme laiendanud oma strateegilist haaret ja nõukogus teisipäeval äh, kiideti heaks ka poliitikastrateegiate dokument Euroopa Liidu arktiliste piirkondade jaoks. see on üks esimesi taolisi dokumente viimaste kuude jooksul. teistes küsimustes, mis puudutab Euroopa Liidu lähinaabrust, äh, on olnud nii edukaid kui ka läbikukkumisi. Ähm, läbikukkumiste poole pealt me kavandasime äh, Äh, Istanbulis äh, Vahemere riikide välisministrite kohtumistes, see jäi pidamata ja seda põhjusel, et, et äh, välisministrid ei olnud valmis istuma sama laua taha Iisraeli välisministriga. me tegime väga palju jõupingutusi, et see toiks, toimuks, kuid me ei saavutanud edu ja kahetsusväärselt jäi see pidamata ja ma loodan, et ühel või teisel viisil äh, Äh, see tupikseis, mis on tekkinud äh, Vahemere poliitikas, äh, õnnestub lahendada. me oleme püüdnud Vahemere piirkonna jaoks korraldada viis ministrite tasandi kohtumist välisministrite tasandil, aga tekkis see mm, vastuseis ja see oli väga valulik. idapartnerlus Pooli, Poola-Rootsi algatus, mis käivitati Prahas Tšehhi eesistumise ajal, on olnud ka meie ülesandeks, et sellele hoogu anda, see käivitada ja selle raames me oleme käivitanud kodanikuühiskonna foorumi. paar nädalat tagasi toimus väga hea kohtumine Brüsselis ja teisipäeval toimus ka idapartnerluse ministrite tasemise ko koosolek. see oli äärmiselt hea sest paljud teavad, et väga sageli ministrid tulevad kohale, loovad, loevad ette oma dokumendi, neid asendavad ametnikud ja siis nad lendavad koju tagasi. kuid seekord toimus erakordselt konstruktiivne äh, koosolek, meil oli äh, kuus ministrit, Europarlamendi esindajad ja teised kohal, kes tõesti tutvustasid oma mõtteid ja äh, näitasid oma pühendumust idapartnerluse edasiarendamiseks eh, ja see oli üle ootuste eh, erinev õhkkond. Eh, me moodustasime mitte teema, teemaplatvormi, mitmeid juhtalgatusi ja me ar arutasime ka mitmeid küsimusi ja algatusi, mille kallal edaspidi töötada. selles geograafilises piirkonnas, mida ma just mainisin, on tehtud ettepanek ka assotsiatsiooni lepingu sõlmimiseks Lõuna-Kaukaasia riikidega. Mm, need on juba esitatud, me räägime Gruusias. me oleme nüüd käivitanud selle riigiga viisarežiili lihtsustamise eh, lepingu, mis on äärmiselt oluline ja ma loodan, et on võimalik avada läbirääkimised Gruusiaga järgmiste kuude jooksul me alustame, kui ma täpselt ennast väljendan, läbirääkimisi Moldovaga assotsiatsioonilepingu küsimuses pärast äh, sealseid valimisi ja poliitilisi muutusi oli oluline ja Euroopa jaoks oli see oluline võimalus olla kiiresti kohal, mina käisin seal, teised käisid seal ja leppisime kokku nende läbirääkimiste alustamises. Nad algavad kahekümne esimesel detsembril ja osana sellest protsessist me käivitame ka dialoogi viisaküsimustes. Ukraina on samuti väga oluline riik meie jaoks, meil toimus hiljuti tippkohtumine. E, Ukrainas toimuvad seitsmeteistkümnendal jaanuaril esimene presidendivalimiste voor ja seitsmendal veebruaril teine voor. meil toimus suurepärane tippkohtumine ähm, president Jušenko oli kohal, ka peaminister Timošenko ja me kohtusime ka opositsioonijuhtidega, härra Janukovitšiga. Äh, oluline oli ka energeetikaministrite kohtumine. Äh, ja kolmeteistkümnendal detsembril toimub ka äh, Euroopa Energiaühenduse alane kohtumine ja ma loodan, et selle raames suutub suudame lõplikult vormistada ka Euroopa äh, ja äh, vabandust, Ukraina liitumise Euroopa energiaühendusega. ma ei lasku detailidesse meie ja Valgevene suhete osas. Te teate, et, et, et seal on ka häid tulemusi ja ka nii-öelda noh, halvemaid, lahjemaid tulemusi kuid see on riik, kelle kallal me peame rohkem töötama, strateegilised dialoogid on olulised ja nendesse erinevate äh, partnerite kaasamine. ja oluline on ka meie suhete arendamine Ameerika Ühendriikidega. Need on suurepärased viimasel ajal olnud Obama administratsiooniga viimastel kuudel. meil toimus tippkohtumine kolmandal novembril ametlikult, kuid tegelikult see äh, kohtumine venis kolmele päevale, toimusid väga intensiivsed dialoogid mitmetel tasanditel, kus käsitleti väga paljusid erinevaid küsimusi. teiste partnerite kohta, mida ma ütleksin niimoodi, äh, meie mitmepolaarse maailmas esile tõusvad äh, riigid, meil toimus äh, Lõuna-Aafrikas tippkohtumine üheteistkümnendal septembril, Brasiilias kuuendal oktoobril, India tippkohtumine kuuendal novembril, Venemaa tippkohtumine üheteistkümnendal novembril, Hiina tippkohtumine kolmeteistkümnendal novembril ja nagu ma mainisin, Ukrainaga seejärel. ja kõigi nende tippkohtumiste keskmes on olnud kliimamuutused, ettevalmistused Kopenhaageniks me oleme nende ülemaailmse rohelise diplomaatia juhtrolli endale võtnud nende nädalate jooksul. kahjuks me ei saavuta Kopenhaagenis sajaprotsendiliselt kõike, mida me soovime, kuid kahtlemata e-, Euroopa tegutsemine on seda ülemaailmset agendat edendanud ja seda poleks võinud, poleks saavutanud, kui Euroopa poleks nii aktiivselt ülemaailmselt tegutsenud. ja pikemas perspektiivis on oluline välja arendada strateegilised partnerlused Äh, nii-öelda tõusvate riikidega, meil olid suurepärased arutelud Brasiilia, Indiaga, paljulubavad läbirääkimised Hiinaga ja lubage siinjuures ma mainida ka, mul õnnestus külastada ka Jakartat ja allkirjastada äh, partnerlus- ja koostööleping Indoneesiaga, kus elab kolm neljandikku miljardit elanikku ja me oleme äh, ka vabakaubanduslepingud Lõuna-Korea ja teiste äh, tähtsamate partnerriikidega jõustanud. ja me oleme suurendanud Euroopa Liidu rolli ka mitmesugustes kriisipiirkondades Palestiinast teisteni. ja väga palju oleme keskendunud ka Afganistanile. kui me juulis teiega kohtusime äh,, siis seisid ees presidendivalimised kahekümnendal augustil. me teadsime, et sellest saab olema väga keeruline juhtum ja ma arvasin, et ma olen suunatud väga palju aega, tööaega kulutama Afganist, Afganistani küsimustele, see osutus veelgi keerulisemaks ja me pidime pühendama veelgi rohkem aega Afganistani küsimusele selleks, et valimiste järgselt kõiki aspekte juhtida, äh, et tegeleda äh, valimisvaatlusmissioonidega ja ma tahaksin tänada härra Bermanit, kes võttis selle missiooni juhtimise raske ülesande endale. ja kuni härra Karzai ametisse vannutamiseni toimusid mitmesugused rahvusvahelised üritused, mida oli vaja koordineerida äh, enne seda ja pärast seda osana sellest ettevõtmisest me pühendasime ka väga palju aega äh, Euroopa Liidu Afganistani äh, kompleksse tegevusplaani väljakujundamiseks ja seda ka Pakistani jaoks. mitte kõik ei suhtu sellesse sajaprotsendilise kindlusega, vähemalt sõjaväelased. Äh, Afganistani probleem on põhiliselt sõjalise iseloomuga. me, meid saadab Afganistanis edu ainult siis, kui tsiviil ja poliitiline tegevus on sama jõuline kui sõjaväeline tegevus. kuna sõjalist tegevust juhivad põhiliselt ameeriklased, seega on ol-, veelgi olulisem, et me tugevdame omapoolseid tsiviil- ja poliitilist tegevuselemente ja selles tegevuskavas me oleme juhtrollis, pidades dialoogi USA ja ÜRO-ga ning teiste partneritega, kes on kaasatud Afganistani ja me jätkame läbirääkimisi sel teemal, kuidas me korraldame tsiviil- ja poliitiliste panuse koordineerimise Afganistanis ja üks asi, mida meil on vaja teha ja otsus on langetatud nõukogus ja Catherine Ashton saab selle ellu viima, on siis ühine Euroopa esindaja Kaabulis, kes saab olema Euroopa hääl koha peal ja pidage meeles, et praegusel hetkel on meil mitmeid hääli, Euroopa hääli koha peal, head hääled on need küll, aga laulukoor ei ole selline, sellises olukorras sageli kõige parem. nii et üks konkreetne hääl oleks väga soovitav ja see toimub õige pea. siis Lähis-Ida, millele viitas esimees, Lähis-Ida on olnud üheks probleemvaldkonnaks meie eesistujale ja võib-olla sellest võib rääkida kahes faasis, äh, esimene faas, kaks äh, esimesed kuud Rootsi eesistumises. ja seal me üritasime olla nii-öelda toetusrollis äh, ja toetada Obama panust pärast uue Ameerika administratsiooni ametisse asumist oleme me toetanud oma Obama administratsiooni äh, lähenemist ja me ei näinud mingisugust põhjust äh, midagi ise välja mõelda, me toetasime afga-, ameeriklaste tegevust ja pakkusime oma teenu-, teenust, oma koda-, kontakte ja nii edasi. teine faas on olnud äh, mõnevõrra teistsugune, sellepärast et äh, edusammude puudumine valmistas meile suurt muret ja see, et edusammud stagneerusid teatud valdkondades, siis pärast pikki läbirääkimisi välisministritega oleme me pidanud vajalikuks Euroopa hääle kuuldavaks muuta Lähis-Idas ja seda me ka tegime. meil olid nõukogu tähtsad järeldused Lähis-Ida teemadele, mis välja avaldati teisipäeval. tegemist on väga märkimisväärsete avaldustega, mis saavad olema tulevaseks Euroopa Liidu tegutsemise aluseks meie poliitikas veel mõneks ajaks ja nende järelduste teemadel on ka suured arutelud koha peal ja me oleme näidanud äh, Euroopa häält ja, ja on näha, et Euroopa hääl on kuuldav ja Euroopa häälel on oma roll ja isegi võib-olla roll, äh, mille ulatust me ei oleks osanud ette oodata ja mis on meid positiivselt üllatunud. nii et me peame see, seda panust kindlasti jätkama, seda tööd jätkama ja ja homme äh, koht-, ma käin vahepeal Stockholmis, aga, ja see on hoopis teine küsimus, aga, aga homme toimub meil troika kohtumine Palestiina ametivõimu esindajatega ja me alu-, jätkame nende teemade arutelu ja me püüame ka troika kohtumise Iisraeliga läbi viia, aga see kuupäev ei ole päris ker-, paigas veel. Äh, varem või hiljem see toimub, siiani pole meil õnnestunud seda veel korraldada ja siis veel üks teema, mis on päris palju meie tähelepanust endale võtnud äh, ja päris palju meie aega enda peale võtnud, äh, kas sellest on kasu või mitte, see on teine küsimus ja see on loomulikult Iraani küsimus. me oleme väga selgelt välja öelnud, äh, et me tunneme suurt muret Iraani inimõiguste olukorra pärast ja, ja me oleme näinud, mis seal toimub viimase paari päeva jooksul, me oleme pidanud tegelema konsulaarküsimustega ja me oleme äh, Äh, pidanud äh, tegu-, tegelema presidendivalimiste järelmõjudega, ma olen kohtunud äh, Iraani, me oleme pidanud läbirääkimisi Iraani välisministeeriumiga sel teemal ja loomulikult tuumaküsimus on ka üks meie lähenemise mureküsimusi ja valitsuse juhid ja riigipead võtavad vastu ka deklaratsiooni sel teemal, milleks tehti ettevalmistustöid teisipäeval välisminist-, välisasjade nõukogus. ja siis Hondurase küsimus on samuti olnud meie mureküsimuste seas ja ma tahaksin siinkohal avaldada tänu Hispaania valitsusele, kes osana Troikast on töötanud eesistuja nimel selle küsimusega väga pingeliselt teisipäeval võtsime me vastu Euroopa Liidu strateegia kogu Aafrika sarve piirkonna kohta ja see saab kehtima veel mõnda aega ja sama puudutab Arktika küsimusi. ja kindlasti olen ma mõningaid asju ära unustanud, aga ma tahaksin kiiresti mainida äh, veel seda, et üheks meie võtme küsimuseks Rootsi eesistumise ajal oli äh, ka Lissaboni lepingu ellurakendamise manööver nii-öelda. me Euroopa valijad ja Iiri Vabariigi valijad valmistasid meile siin suurt muret ja ja meil oli ka vaja teatud teisi manööverdusi ühes teises liikmesriigis selleks, et lepe saaks lõpuks ometi ratifitseeritud iga viimase kui liikmesriigi poolt ja siis oli veel mitmeid teisi küsimusi. Äh, ja ma arvan, et Lissaboni leppe teema jätkub endiselt, äh, ehk Lissaboni lepe on nüüd äh, esimesest detsembrist alates jõus ja praegu oleme me jõudnud läbi, üleminekufaasi ka erinevate nõukogu kohtumiste osas. ennem olid meil välisasjade ja üldasjade nõukogu eraldi äh, Äh, esmaspäeviti teisipäeval ja nüüd siis üldised asjad jätkuvad roteeruva äh, komisjoni all ja mina annan välisasjade komisjoni seevastu üle Catherine Ashtonile. Catherine Ashton on võetud meie meeskonna liikmeks juba, ma olen kutsunud ta juba meie läbirääkimistele esmaspäeval üldküsimustes, sest me tegi, käsitleme laienemist, mis on seotud välispoliitikaga ja siis täielikult osaleb ta ka esmaspäeval ja teisipäeval Välisasjade Nõukogu kohtumisel selleks, et üleminek oleks võimalikult äh, sujuv. iseäranis suurt tähelepanu järgneva paari kuu jooksul tuleb pöörata välistalitusele äh, mitmeid küsimusi, Kaabuli küsimus ja nõukogu kinnitas eesistuja raportit me, ka meie läbirääkimiste osas kõikide liikmesriikidega ja ähm, nõukogu juhtnöörid välisteenistuse loomiseks on ka praegu käsitlusel, loomulikult sel teemal jätkub dialoog Euroopa Parlamendiga, liikmesriikide valitsustega ja selle kallal töötatakse Brüsselis äh, selleks, et Lissaboni lepe tõesti praktikas ka toimima hakkaks. härra esimees, mõningatest küsimustest ma olen kindel, et ma unustasin päris palju küsimusi ära, aga ma tahaksin öelda, et nagu ma alguses ütlesin, välisasjade küsimustes liidriks olemine tähendab seda, et me oleme valvel iga päev, iga tund, iga minut, sellepärast et maailm muutub kiiresti ja maailm on äh, võib-olla täis äh, rohkem väljakutseid ja rohkem ohte kui äh, teataval määral, kui, kui paar aastat tagasi. ja me kavatseme oma vastutust kanda kuni kolmekümne esimese detsembrini ja kasutada ära iga hetke, ehkki ka jõul jääb sinna vahele, selleks, et tagada et üleminek toimub nii sujuvalt ja nii tõhusalt kui vähegi võimalik Catherine Ashtoni kätesse ja uute institutsioonide kätesse. meil on väga hea suhe juba Catherine Ashtoniga ja äh, see ülemineku algus on olnud väga äh, hea ja tulevikus Euroopa Liidu struktuurid saavad olema aktiivsemad ja tõhusamad. suur tänu! Grazie signor Ministro per il tempo concentra-. suur tänu teile, härra minister, teie sõnavõtu eest. selle lühikese aja jooksul, mis teil anti, te suutsite seda väga hästi ära kasutada. suur tänu ka teie kommentaaride eest. nüüd lähme siis arutelu juurde ma pean ütlema, et meie töökord näeb ette, et kõneaeg on poolteist minutit, härra Severin. härra minister, ma tean, et välisministrid võivad olla kas väga igavad või väga vastuolulised ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et teie ei olnud vähemalt igav ja ma kuulasin teie ettekannet Rootsi või vaatasin teie tegutsemist Rootsi eesistumise ajal ja mul oli äh, rohkem kui hea meel äh, selle üle, et äh, peaaegu alati olid meie arvamused kooskõlas ja ma tahaksin siinkohal vaid öelda, et ma loodan, et pärast Rootsi eesistumise lõppu teie riik ja teie ise jätkate nende samamoodi äh, hoogu, hoo puhumist Euroopa Liidu protsessidesse. ja äh, täp-, ühe konkreetsema küsimuse kohta tahaksin ma öelda, et äh, loomulikult oli väga oluline, et nõukogu tegi oma järeldused Lähis-Ida teemadel. me oleme alati pöördunud nõukogu poole, et nõukogu ja, ja Euroopa Liit räägiks ühe häälega, lõpuks ometi see toimus. aga minu küsimus on seotud sellega, et ainult vähesed probleemid ja Äh, tuumaprobleemid, võtmeprobleemid äh, olid nendes järeldustes käsitletud, äh, julgeolekuküsimused jäid pisut tähelepanust kõrvale, mis te selle kohta ütleksite ja minu viimane kommentaar puudutaks Iir-, Iraani, Rootsi eesistuja, mis on Rootsi eesistuja sõnum järgmisele eesistujariigile ja järgmistele eesistujariikidele ja siis võib-olla ka siis, võib öelda siis Euroopa Liidu alalisele presidendile ja milline on teie pärand äh, seoses äh, ühtekuuluva ja rohkem järjepideva poliitikaga Iraani suhtes? tänan, järgmisena saab sõna kolleeg Vaidel eh,. Jaz bi poskušal nekaj besed po slovensko, zato ker bom poskušal. suur tänu ma räägin pisut sloveenia keeles, sellepärast et ma tahaksin rääkida kahest teemast siinkohal härra Pilt, kõigepealt ma tahaksin teid tänada ja tahaksin teid tänada ennekõike teie sõnavõtu äh, sissejuhatava osa teises, äh, teise osa eest. ma usun, et teil õnnestus äh, välja tuua kak-, mõned küsimused, mis on olnud mõnda aega varjus. mul oli väga hea meel, et te käsitlesite Jeruusalemmi küsimust ja mul on väga hea meel, et te algatasite läbirääkimised või arutelud, mis viisid ühe sammukese meid edasi. aga samas lahendust ei ole veel siiski näha tulevikus. minu küsimusega oleks järgmine, kuidas meil õnnestuks veenda Iisraeli selles, et Euroopa Liit ei suhtu neisse negatiivselt, ebasoodsalt, vaid et koostöö Euroopa Liiduga võiks neile ka kasu tuua. sellepärast, et äh, Iisrael on olnud meie algatuste suhtes negatiivselt meelestatud äh, siiani ja Iisrael üsna sageli äh, seab meie panuse ohtu selles piirkonnas. ja minu teine küsimus puudutab Bosnia-Hertsegoviinat. paistab, et praegusel hetkel on õige aeg Bosnia-Hertsegoviina puhul panna paika uus kontaktirühm või contact group, et leida väljapääs sellest tupikseisust konstitutsiooni küsimustes. Teie enda kogemused selles valdkonnas olid, kui ma ei eksi, ka päris valulised ja minu kolmas küsimus. härra Faabel, äh, palun püüdke esitada äh, kiiresti, me peame austama ka kolleege ja, ja härra Tarandil on sõna nüüd, palun. Thank you uh,, thank you minister for suur tänu, minister, selle väga põhjaliku ülevaate välispoliitika küsimustes, kuid igas kojas on oma kord ja traditsioonid on minu uh, ülesanne Roheliste fraktsiooni nimel avaldada muret äh, järgmiste küsimuste näol meie liikmete murepunkte, kuigi äh, mõningatel võib-olla. miks jällegi lükatakse edasi Makedooniaga läbirääkimiste alustamine ja palun minister, äh, ma, pange tähele, et ma ei kasutanud seda mittevajalikku lühend FIROM. teiseks, mida teie arvates nõukogu peaks tegema, kui see riik ei täida äh, Äh, rahvusvahelise äh, äh, kohtu, kriminaalkohtu peaprokuröri kõiki nõudeid. kolmandaks, on väga hea, et nõukogu käivitas vahekokkuleppe, kuid kas ei peaks Sorbia olema mm, positiivsemalt suhtunud Kosovo küsimustes ja lõpetuseks, kas me peaksime andma komisjonile loa Pristiinaga viisa lihtsustamise režiimi kehtestamiseks? al... suur tänu, austatud kolleeg Tarand ja nüüd äh, kolleeg Koval. Panie, e, dziękuję bardzo, pa, e, panie przewodniczący, e, panie ministrze. Suur tänu, härra esimees oh,, härra minister. ma kuulasin väga suure huviga teie sissejuhatavat ettekannet ja ma austan teie tööd kõrgelt, iseäranis teie hiljutist panust ja ma tahaksin avaldada teile tunnustust teie saavutuste eest. mul on kaks konkreetset küsimust. esimene puudutab idapartnerlust ja idapartnerlus on teie üks äh, äh, nii-öelda edu näitajaid, te rääkisite ise sellest kui ühest oma suurest saavutusest ma ei saa siin asutada küll teiega vaidlema, aga ma tahaksin öelda, et äh, see projekt äh, kui selline on tegelikult mõranevas äh, ja ma ei usu, et see projekt oleks nii edukas, kui teie olete siin mõista andnud. ehk te hindaksite seda projekti mitte diplomaatiliselt kriitilise nurga alt, mul oleks väga hea meel sellise ausa hinnangu eest. ma usun sellesse projekti isiklikult, aga ma arvan, et teie enda hinnang oli pisut kunstlikult optimistlik, kui nii võib öelda. ja siis veel üks küsimus. ma tahaksin äh, milli-, teada, milline oleks teie isiklik arvamus, jah, ma lõpetan kohe, härra esimees, aga ma tahaksin teada, milline oleks teie isiklik arvamus Euroopa Liidu tsiviilrolli kohta Afganistanis. mida te arvate selle äh, ajakava kohta ja, ja tegevuste kohta, kus Euroopa Liit peaks osalema. härra Koval, palun, ütleme esimees. ja härra Hadži Georgiou ah,. Bene, prego. ma ei näinud teid alguses, aga, aga nüüd te siiski olete siin, palun, teil on sõna. ei ole siiski kohal, ei ole teda kohal, mul oli õigus. minut ja e mees. härra Klaas. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik zou een paar vragen willen stellen. Tänu, esimees. Minister, mul on paar küsimust Türgi kohta. Äh, mida te kummalisel kombel paigutasite Euroopa kaguosasse. Te ütlesite õigesti, et et Türgi ei ole veel täitnud tolliliiduga seoses võetud kohustusi ja ei tunnusta veel kõiki Euroopa Liidu liikmesriike. kas te olete paika pannud mingi tähtaja Türgi jaoks, mil ta peab oma võetud kohustused täitma? ja milline see tähtaeg konkreetselt saab olema? teine küsimus, milline on nõukogu seisukoht Türgi uue välispoliitika suhtes? mis suhtub sellistesse riikidesse nagu Iraan ja Süüria lähenevalt ja muutub üha rohkem läänevastaseks, Euroopa vastaseks oma poliitikas. ja näiteks Türgi peaminister õnnitles Iraani presidendi Ahmedinejani tema taasvalimise puhul ja peaminister Erdogan tegi ka avalduse Iraani tuumapoliitika kohta, tuumaprogrammi kohta ja Erdogan ütles, et äh, lääneriigid, äh, kes äh, ei ole rahul Iraani selle programmiga, et Iraan töötab tuumarelva kallal, suhtuvad silmakirjalikult asjasse vastavalt Türgi peaminister, sest nendel lääneriikidel on oma tuumajõud olemas minu arvates Türgi arengud on murettekutavad ja ma tahaksin teada, milline on nõukogu seisukoht ja mida nõukogu arvab edasistest arengutest. aitäh, härra Klais. järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Taaler. Grazie, president. Gospod minister, iskreno čestitam za impresivno listo aktivnosti in minister, Äh, õnnitlused äh, selle väga muljetavaldava tegevuste loetelu puhul ja saavutuste puhul viimase viie kuu jooksul. ma samuti tahan teid tänada osutatud abi eest Sloveenia-Horvaatia probleemi lahendamisel. ma usun, et kui me räägime Makedooniast, siis teil õnnestus teha kõik, mis on teie võimuses, et äh, selles küsimuses edasi liikuda, kuid mul on kaks küsimust. esiteks välja arvatud Kreeka ja Island, kas keegi oli veel vastu selle kandidaadiga läbirääkimiste alustamiseks, kes on olnud kandidaat viimased neli aastat ja millised oli nende vastuolijate argumendid ja põhjendused? teine küsimus. kas arutelude käigus on arutatud ka rahu ja stabiilsuse saavutamist selles piirkonnas. me teame, kui kergesti haavatav Makedoonia on, mineviku kogemused on seda näidanud meile, me teame, et see Euroopa piirkond on eriti haavatav. ja ma olen teiega nõus, et meie ülesanne on tagada rahu ja stabiilsuse tase selles piirkonnas. suur tänu, teiega on esimene küsimuste voor läbi ning järgmisena saab sõna härra Vilt. palun. suur tänu, austatud parlamendiliikmed ja ma ei ole päris kindel, kas ma kõikidele küsimustele suudan vastata, aga vähemalt annan ma endast parima. härra Severin, kõigepealt suur tänu selle eest, et te ütlesite, et ma polnud igav, see on juba midagi. oleksin tõesti, mul oleks tõesti väga-väga kahju, kui mind oleks peetud äh, igavaks. vastuolulise äh, imago vastu ei ole mul põhimõtteliselt mitte midagi. sellepärast, et äh, parlamentaarse assamblee ees võin ma öelda, et vastuolud sageli viivad asju edasi ja ma võin teile öelda, et ma püüan pingutada selle nimel, et meie eesistumise lõpp oleks vähem igav kui varem, varem isegi. aga nüüd siis Lähis-Ida küsimused härra Vaiglil olid mõningad küsimused äh, sellega seoses, mis olid äh, seotud ennekõike Jeruusalemmiga, kui ma ei eksi. ja ma arvan, et ma selgitasin, millised erinevad faasid on meie Lähis-Ida poliitikal äh, olnud ja me oleme töötanud Lähis-Idaga kogu selle eesistumise ajal, aga ma loomulikult äh, ei pööranud siin piisavalt palju tähelepanu võib-olla härra Javier Sal-, Javier Solanale ja tema pingutustele ja praktiliselt on ta teinud äh, ja meil on olnud väga head suhted äh, kõikide tähtsate osapooltega, ka meie esindajaga äh, seal piirkonnas. praegusel hetkel on äh, kriitiliselt oluline see, et läbirääkimised muutuvad otsas, otseseks ja, ja meie saame ühe läbirääkimiste laua taha. see ülesanne on osutunud raskemaks, kui me alguses arvasime. Äh, kord on ühelt, kord on teiselt poolt teatavat äh, vastumeelsust märgata ja mingeid tõkkeid ja ma loodan, et sellel teisipäeval vastu võetud äh, avaldusel on oma mõju ja see algatab otsesed läbirääkimised. ma ei eelda, et see peaks aset leidma homme, aga ma olen päris kindel, et meie teisipäevast avaldust peetakse üheks oluliseks alustalaks, mis viib läbirääkimiste algatamisele on mitmeid küsimusi, mida tuleb käsitleda seoses äh, lõppstaatusega ja ma loodan, äh, et teisipäeval saame konkreetselt välja öeldud, et need läbirääkimised äh, toimuvad suhteliselt piiratud ajavahemiku jooksul, ehkki see võtab mõnda aega. aga samas see ei tohi jällegi igavesti venida, me kõik teame, et meil on vaja lahendust, mis on ainus võimalik lahendus väga palju tähelepanu on pööratud siin asunduste küsimusele ja pole vähimatki kahtlust selles, et kõik asundustegevused on ebaseaduslikud ja me oleme seda juba korduvalt öelnud. on olnud ka mingi, mõningaid positiivseid äh, samme Iisraeli poolt äh,, aga samas äh, see pole kõik, mida Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit on palunud, aga samas on edusammud suuremad, kui siiani näha on olnud. ja me oleme sellest omamoodi, seda omamoodi ka positiivselt äh, kommenteerinud. ja just nimelt sellepärast on Jeruusalemm olnud viimastel nädalatel olnud tähelepanu keskpunktis, me oleme arengute pärast mures ja me ja isegi siis sest kui läbirääkimised algavad, siis on meil piiripiirkondades asundused ja me tahame tuhande üheksasaja kuuekümne viie aasta eelseid piire ja me ei taha mingisuguseid muudatusi, millega osapooled ei ole omavahel kahepoolselt kokku leppinud, aga see iseenesest äh, äh, välja arvatud Jeruusalemma, see piiriküsimus lahendaks kasunduste probleemi ja mingil hetkel äh, jääb äh, Jeruusalemmi küsimus siiski võtmeküsimuseks konflikti lahenduses ja seetõttu on selge, et me peame algusest peale ütlema välja, milline on äh, meie seisukoht. ma arvan, et me ei peaks oma selgesõnalisust tagasi hoidma, kui tegemist on niivõrd põhimõttelise küsimusega. me peame konkreetselt välja ütlema, et meie ei näe lahendust, kus Jeruusalemm ei oleks kahe riigi pealinnaks, Palestiina, Iisrael, kaks riiki, kes rahumeelselt elavad kõrvuti. ja siis pagulaste küsimus, väga keeruline küsimus, võib-olla mitte sama raske kui Jeruusalemmi küsimus, aga siiski julgeoleku küsimus ja nii edasi me ei ole kõikides nendes valdkondades oma arvamust välja öelnud, aga ma arvan, et meie avalduses on meie äh, arvamused siiski nagu neile viidatud. me pöörame tähelepanu sellele, mida Euroopa, millega Euroopa saab äh, läbirääkimistele kaasa aidata, kui läbirääkimised algavad ja loomulikult äh, me suhtume kriitiliselt ka Palestiina ametivõimu ja riigi ülesehitamise protsessi abisse. see abi on olemas selleks, et tagada ka Iisraeli riigi julgeolek ja Salam Fayyad äh, teeb praegu suurepärast tööd, ka seal on edusammud ja mitte ainult ei ole edusammud äh, julgeoleku vallas, aga, aga isegi neid edusamme on tunnustanud äh, ka Iisraeli valitsus, ka läänekaldal on tõesti edusamme ja see on väga oluline selleks, et majandus, majandustegevus samuti taas hoo sisse saiks, isegi teatavad majanduse moratooriumide keelud on Iisraeli poolt lõpetatud ja majandusolukord Läänepangal, läänekaldal on paranenud. kõikide nende küsimustega tuleb meil tööd teha ja meil on siis oma küsimused, millest me, mida me saame tõstatada veel hiljem see on pagulaste küsimus, julgeoleku küsimus ja mis puudutab äh, Iisraeli üldisemalt, siis äh, Iisraeli kohta äh, küsis härra proua Vaigel. selle kohta võib-olla paar sõna või, või sõnum, sõnum ehk ka Iisraelile. nimelt Euroopa Liit on olemas ma ei ole kindel, kas Iisraeli valitsus väljendab, kas Iisraeli ajakirjandus väljendab Iisraeli valitsuse arvamust, ma loodan, et, et ei tee seda, aga igal juhul paistab, et nende silmis Euroopa Liitu pole olemas. paistab, et, et Euroopa Liidu, Liidu suhted on, suhe on lihtsalt jaga ja valitse. Äh, ja nii sellised, äh, sellised imagusid, selliseid kuvandeid on meil olnud ka teistes maailma osades, aga ma arvan, et teisipäevane avaldus äh, näitas selgelt, et Euroopa Liit on olemas ka, ka Lähis-Ida rahvaste jaoks. ja ja ma arvan, et aja jooksul, kui me Lissaboni strateegia jõustamisega kaugemale jõuame, kui me selle elluviimisega kauge jõuame, siis me näitame üha enam ja enam, et Euroopa Liit on olemas ja Euroopa Liit on tähtis osaline kõigis maailma areeni küsimustes ja mis puutub Iraani küsimusse, siis äh, selle, seda mainisid äh, härra Severin ja mõned teisedki, härra Klaas äh, puudutas tuumaküsimust näiteks äh, ja see oli ka teatud Türgiga. aga Iraani osas otsad on lahti ma kindlasti annan oma poolt nõuandeid Catherine Ashtonile ja, ja teistele seoses sellega, mida me selles valdkonnas oleme teinud. tegemist on keerulise küsimusega äh,, lausa peaaegu et ületamatult keerulise küsimusega. ja ma arvan, et ma võin siin välja tuua ühe hea ja ühe halva arengu näite äh,. hea areng on Obama valitsuse uus poliitika äh,, meie oleme püüdnud äh, tuumaküsimusega tegeleda Iraaniga seoses juba aastaid ja meie oleme teinud nii-öelda ettevalmistavat tööd selle hetkeni, mil ameeriklased on valmis ka osalema, sellepärast et ainult äh, koos nendega saame midagi saavutada ja praegu on see toimumas juba. ja teine asi äh, on loomulikult siis presidendivalimiste jätk või järel mõjud, ma ei räägi siin mitte ainult äh, presidendivalimistest endast, vaid äh, selge on see ja, ja mitte ainult inimõiguste äh, küsimustest, aga praegusel hetkel on väga raske Iraaniga välisküsimuste alastesse läbi, läbirääkimistesse saada, sellepärast nad tegelevad siseküsimustega, nii et nüüd võib öelda, et ameeriklased on nüüd valmis Äh, osalema meie protsessis, aga samal ajal on äh, tekkinud äh, sisekriis Iraanis, mis muudab selliste läbirääkimiste protsessi meie jaoks veel keerulisemaks. on mõningaid märke, mis näitavad, et asjad liiguvad paremuse suunas ja Teherani reaktori, uuringureaktori küsimustes on, on edusamme ja seal võib, võib olla üks uks avanemas ja see oleks äh, tõesti märkimisväärne, väärne läbimurre. ja Iraanis on mitmeid küsimusi, äh, mitmeid äh, jõude, kes oleks valmis koostööd jätkama, ma ei saa küll väita, et ma oleksin Iraani küsimustes, Iraani liidrite küsimustes ja juhtimise küsimuses väga suur ekspert, aga aga paistab, et äh, meie igal juhul tahaksime äh, kõigepealt leida lahendust tuumaküsimusele ja siis lähme teiste küsimuste peale. Äh, e, ja kui me ei näe mingisuguseid võimalusi sel moel käsitlemis, asjade käsitlemiseks, siis tuleb meil leida mingeid muid lahendusi, me peame lähenema küsimusele kainelt, analüütiliselt, ükskõik mida me ka ei teeks, me peame teadma, mida me tahame teha ja me peame analüüsima, kas meie sammud on äh, rakendatavad, tõhusad ja kas nad viivad meid lähemale meie poliitilistele eesmärkidele ja meie eesmärgid on seotud ennekõike Iraani tuumaprogrammiga. see on äh, meie järgnevate kuude päevakorras väga tähtsal kohal. ja see on seotud, äh, ma ei saa ka paraku avatud koosolekul teiega kõiki ja infokillukesi paraku jagada enesestmõistetavatel põhjustel. Lääne-Balkani küsimustes äh, härra Paegel nõudis Bosnia osas uut kontaktigruppi, meil on äh, Bosnias juba oma kontaktigrupp nii-öelda, sellepärast et meil on äh, jah, rahunõukogu ja mina isiklikult osalesin selle loomises viisteist aastat tagasi. kas sellest piisav või mitte, see on teine küsimus. me oleme rääkinud sellest küsimusest ameeriklastega ja ma leian, et see on väga tähtis. me oleme teinud koostööd Venemaaga, me oleme teinud koostööd Türgiga selleks, et seda toetada, kuid siiski on piirid meie saavutustel ja meie võimalustel, sellepärast et tegemist pole meie riigiga Äh, ei Euroopa Liit, ei Ameerika Ühendriigid, ei Türgi, ei Venemaa, keegi ei oma Bosniat, see on, tegemist on isiklikult iseseisva riigiga. ma tean, et on riike, kus äh, poli-, ka meie riikides poliitikud on äh, lahkarvamustel, aga, aga lõppkokkuvõttes siiski saavutatakse mingi üksmeel ka meie koduriikides ja see on kompromiss, mis peab jõudma ühel heal päeval ka Bosniasse. ja mina isiklikult leian, et äh, rahvusvaheline sekkumine Bosnias peab olema põhjalikult läbi mõeldud, äh, kui me sekkume liiga palju, siis äh, selline kompromiss ei sünni kunagi, sellepärast et märkimisväärselt lihtsam on Bosnia poliitikutel pea liiva alla peita ja mitte mõelda oma riigi huvidele ja, ja tegutseda ainult oma nimel ja mitte koostöös teiste poliitiliste parteidega nende koduriigis ma arvan, et me oleme ameeriklastega Bosnias teinud ära päris äh, suure töö ja ma olen ka näinud äh, midagi, mida ma olen näinud, mida ma nägin palju ka kümme aastat tagasi, nimelt äh, ma leian, et nad räägivad liiga palju välismaalastega, selle asemel, et rääkida üksteisega ja lõppkokkuvõttes on Bosnia see, kes ise otsustab Bosnia liidrite näol ja abil, äh, kuidas iseendaga läbirääkimisi pidada, omavahel läbirääkimisi pidada. me anname küll omalt poolt vihjeid, äh, omalt poolt nõuandeid äh, Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendid ja, ja juhtnöörid siis Euroopa Liidu liitumise juhtnöörid ja, ja nõuded, siis viis pluss kaks äh, tingimused selleks, et kõrge esindaja amet kinni panna ja äh, siis äh, samuti suveräänse demokraatia jalule saamine selleks, et liitumisläbirääkimistega edasi minna. ja ma olen selliseid asju öelnud, ma olen öelnud, et nende liidritele, et Horvaatia ei saa olema kuna-, lõp-, lõputult tupikseisus, Albaania liigub edasi, Montenegro liigub edasi ja äh, kui teie seda ei tee, siis, äh, siis äh, olukord on üsna kehva, me nägime sedasama viisaküsimustes, me käisime koha peal aprillis ja me hoiatasime, et teised teevad edusamme, teie jääte maha, see ei saa olema teie jaoks hea. Nemad ütlesid selle peale, aa, noh, jah. ja nüüd näete, mis siis juhtus me seisame silmitsi olukorraga, et üheksateistkümnendal detsembril äh, Makene-, Makedoonia Montenegro viisanõuded äh, tühistatakse, see on suur osa, suure osa äh, Balkani rahva jaoks väga hea ja väga teretulnud, aga Bosnia jaoks jah, asjad nii ei ole. see on oluline sõnum Bosnia liidritele, et tuleb teha, mida vaja Äh, lõppkokkuvõttes on äh, vastutus siiski nende õlul ja nad peavad seda mõistma ja nüüd, kui nad alustavad oma valimiskampaaniat, siis ma loodan, et nad äh, keskenduvad nüüd vähem sellele, et arutleda mineviku teemadel ja keskenduvad pigem tuleviku küsimuste arutlemisele ja loomulikult rahvusvahelised liidrid aitavad neid. samuti parlament peab tegema oma panuse, parlament peab tegema koostööd ja ja ma arvan, et see on oluline. mis puudutab endist Jugoslaavia vabariiki Makedooniat, siis ma piirduksin sellega, et kordaksin seda, mida ütlesin varem, nii et äh, seesama kehtib ka Küprose küsimust äh, teataval määral. meie äh, esindame Euroopa Liitu ja on piirid sellel, mida Euroopa Liitu esin-, eesistuja saab teha. minul on olnud Papandeuga ja, ja ka Makedoonia peaministriga äh, läbirääkimisi sel teemadel, mida äh, saab teha ka nimeküsimustes ja ma oleksin lootnud, et nende kahepoolsed läbirääkimised lähevad äh, kaugemale, jõuavad kaugemale, paraku see nii ei ole, aga samas on alustatud läbirääkimisi, mida varem ei olnud ja see on juba positiivne märk. ma olen nõus, tegemist on hapra loksal oleva riigiga ja neil on vaja positiivset sõnumit, me oleme seda positiivset sõnumit püüdnud neile anda sõltuvalt sellest, mis on meie võimuses ja lähtuvalt Euroopa Liidu eesistuja võimalustest ja ma arvan, et siinkohal järgnevad paar kuud on otsustava tähtsusega ning Euroopa Liidu rolli tähtsust ei saa samuti alahinnata. mis puudutab idapartnerlust, siis idapartnerluse küsimuses paluti mul anda oma Äh, siis selles küsimuses äh, keegi viitas siin, et äh, ma olin kunstlikult optimistlik, ma ei tea, kas ma oskan <laughs> isiklikult edukalt olla kunstlikult optimistlik või pessimistlik, aga, aga ma pean tunnistama, et pärast teisipäevast kohtumist olen ma tõesti rohkem optimistlik, pigem optimistlik, sellepärast et pidades silmas asjaolu, et kuus välisministrit kõik tulevad kokku äh, ja ei ütle tavalisi fraase, mida sellistel koosolekutel ikka öeldakse, vaid kõikidel on oma ettepanekud selle kohta, kuidas tööga edasi jätkata. ja see tähendab seda, et meie partnerluses oleme me jõudnud nüüd teise faasi, nad tunnevad omanikutunnet selle protsessi suhtes, me saame edasi liikuda, aga sellegipoolest tegemist on siiski veel kogu protsessi algusega, algusfaasiga ja siiamaani ei ole meil õnnestunud äh, isegi ühtegi senti ega ühtegi eurot äh, kulutada selle peale, raha muutub kättesaadavaks alles esimesest jaanuarist ja selles mõttes oleme me endiselt veel ettevalmistamas faasis idapartnerluse küsimuses, siis võime muidugi küsida, et kas raha, milles varem kokku lepiti, kas sellest piisab, väga paljud teist ütlevad kindlasti, et raha läheb vaja rohkem, mina ei oleks äh, selles osas eriarvamusel. ja üks küsimus, millega me praegusel hetkel tegeleme, kui me anname asju edasi Hispaania eesistujale, sellepärast et selle küsimusega tegeleb eesistuja, eh, roteeruv eesistuja ka edasi, on see, et äh, me peaksime muutma äh, koostöö rahvusvahelise finantsasutustega, Euroopa Investeerimispangaga ennekõike ähm, võimalikuks äh, ja soodsamaks seoses idapartnerlusega ka selline rahvusvaheliste finantsasutuste koostöö võimaldamine selles valdkonnas muudaks idapartnerluse küsimuste mõningate asjade elluviimise palju kergemaks. ma arvan, et tegemist on keeruliste küsimustega ja seal on ka viisaküsimus, üks asi, mida kõik tahavad, äh, siis kõik äh, tahavad meilt äh, inimeste vaba liikumist ja viisabarjäärid, viisatõkked on valulised meie kõigi jaoks. me peame välja arendama ühtlasema poliitilise lähenemise, võtame siis kas sinna Lääne-Balkani riigid või idapartnerlusriigid, minu arvates peab see olema üheks meie prioriteediks ka järgnevatel aastatel aga nagu te teate, äh, meil võib olla mõni mõnevõrra lihtsam tegeleda selle küsimusega välisasjade komisjonis kui siseküsimuses Euroopa Parlamendis äh, on tõenäoliselt äh, samad arvamused. Türgi küsimus. loomulikult Türgi on kagu Euroopas ja, ja Küpros ka vabandust, mis te ütlete, küsib. kas Küpros on Aasias, küsib härra Pilt. kas te ütlete, et äh, Küpros on Euroopas ja Türgi on Aasias või mis te ütlete, küsib härra minister. I, I, I just wonder. Turkey is in minor Asia. Sorry? It's in minor Asia, Turkey. Yeah, and, and, and 3% is on the European ja Türgi on äh, Väike-Aasias ja ainult kolm protsenti on Euroopa territooriumil, ütleb härra Klaas mina arvasin, et äh, Küpros oli Türgist, on Türgist rohkem ida pool, ma pean siiski kaardi üle vaatama, kinnitab minister. In my opinion, they, both Cyprus and Turkey have been defined mina leian, et äh, nii Türgi, äh, minu teada on Türgi ja Küpros on nii Euroopa üldsuse kui ka Türgi kui ka kõigi teiste poolt igavesest ajast igavesti kuulutatud Euroopa territooriumil olevaks ja mul ei ole selle terminoloogiaga seoses mingisuguseid probleeme. mul paluti avaldada oma arvamust ka Türgi välispoliitika küsimustes erinevates valdkondades. Türgil on äh, tänapäeval aktiivsem välispoliitika kui varem. tegemist on välispoliitikaga, millel on oma identiteet nii nagu Ühendkuningriigi, Rootsi või ükskõik millise riigi välispoliitikal. me kõik lähtume oma huvidest, oma ajaloost. üheks Türgi välispoliitika juhtprintsiibiks on olnud äh, probleemide puudumine naabritega, sõbralikud suhted naabritega. Äh, mul ei ole sellise lähenemisega mingisuguseid äh, probleeme seotud. ma arvan, et kõik riigid on see huvitatud oma naabritest ja mõnikord need naabrid, mis meie naabrid on sõbralikumad või meeldivamad kui teinekord aga alati me tahaksime, et meil oleksid naabritega konfliktivabad mõistlikud suhted nii-öelda. ja osana sellest äh, heanaaberluspoliitikast on nad äh, Süüriaga oma suhteid äh, normaliseerinud ja ka meie huvides on sellised arengud. Nad on teinud väga olulise sammu edasi ka suhetes Armeeniaga, julge sammu edasi ja kõik me teame, kui valuline see samm neil oli ja kui pingelised on olnud Türgi ja Armeenia suhted ajaloos ja seetõttu avaldan ma tunnustan nii Türgi kui Armeenia liidritele nende edusammude eest. seda tuleb veel kinnitada parlamendiga abil, ratifitseerida parlamendi abile, see saab olema raske protsess, me peame aidata, aitama neid selles valdkonnas ja see on seotud ka teiste arengutega. samuti on suhted Iraaniga Äh, olulisel kohal ja ira, suhted Iraagiga. Äh, ja kui ma nüüd ausalt ütlen, siis kui Türgi ja Iraan sattuksid äh, konflikti seoses Põhja-Iraagi küsimustega, siis me ei suudaks kunagi Mesopotaamiasse Äh, Mesopotaamias rahu saavutada. Türgi on normaliseerimas suhteid Iraagiga äh, ja iseäranis tuleb pöörata tähelepanu kurdi äh, piirkondlikule valitsusele. Te viitasite siin ka Iraani tuumaküsimusele, jah. see on Iraani küsimus ja selle peale on pööranud meie, on pööranud nende liidrid mõnda aega kaks päeva lausa Washingtonis, kus nad olid nädala alguses ja see on, tuumaküsimus on seotud teiste küsimustega ja nagu te kuulete, on Af-, meie välisministeeriumide räägime, minist-, ministritega räägime nendest küsimustest ja kõik need küsimused on omavahel seotud, olgu siis Lähis-Ida, Iraani tuumaküsimus, Lõuna-Kaukaasia või Afganistan ja loomulikult me püüdleme selle poole, et meil oleks oma Euroopa Liidu ja Türgi välispoliitika, mis oleksid omavahel teataval määral kooskõlas. ja ma arvan, et selliseid arenguid toetavad ka kõik meie välisministrid. no mis mul ununes? Afganistan ja Kosovo tegelikult. Kosovo loomuti on keeruline probleemistik, arvestades seda, et Kosovo iseseisvust ja sõltumatust ei ole mitte kõik Euroopa Liidu liigid, eh, liikmesriigid tunnustanud, kuid eh, vaatamata sellele on meil õnnestunud edasi liikuda selles suunas. me oleme võtnud enda eh, struktuurilise lähenemise suhete arendamisele Kosovoga ja see tähendab, et on tekkinud väljavaated viisarežiimi lihtsustamiseks ka Kosovo suunal ja lihtsalt tuleb mõelda, millisel määral on võimalik seda realiseerida, arvestades seda, äh, milline on majanduslik olukord seal ja õiguslik olukord. Afganistan. Äh, ka selle kohta esitati küsimus ja seetõttu selles küsimuses esitati ka küsimus minu isikliku arvamuse kohta, meie tsiviilmeetmete kohta Afganistanis ja need toimuvad samal ajal, kui meie siin kohtume. asi ei ole tegelikult nii keeruline. meil on oma äh, sisemine dokument selle kohta, meil on toimunud arutelud äh, Catherine Ashtoniga, äh, kuidas seda suhtlust paremini üles ehitada. me vajame sidusat Euroopa Liidu struktuuri Afganistanist, kedagi, kes esindab Catherine Ashtonit, kui täpselt öeldes, seega komisjoni ja nõukogu esindajad. me samuti vajame selleks vajalikke ühenduse instrumente. kuid me peame ka paremini koordineerima oma tegevust liikmesriikides. üks e, küsimusi, mille puhul ma peaaegu kannatuse kaotasin eesistumise ajal, oli see, kui ma üritasin nõnda öelda Afganistani sinist raamatut kokku panna, see osutus äärmiselt raskeks ülesandeks äh, panna kakskümmend seitse liikmesriiki täitma aruannet Afganistani meetmete kohta. ma olin täiesti pettunud. oli võimatu saavutada neid aruandeid. meil polnud õrna aimugi, mida Euroopa Liit kollektiivselt Afganistanis teeb, enne kui me suudame selle sinise raamatu kokku panna. ja paljudel koosolekutel ma kasutasin üsna vänget keelepruuki, et seda natuke edasi viia. me igal aastal ühendusena kulutame üks miljard eurot Afganistanis ja kogu see tegevus on koordineerimata. meil on vaja Euroopa Liidu struktuurid paika panna ja saavutada ka kindlam sidusus liikmesriikide tegevustega ja paremini koordineerida tegevust ka teiste doonoritega, näiteks Ameerika Ühendriikide ja ÜRO-ga Kai Aida on teinud üsna palju ja head tööd selles küsimuses, kui ta leiab, et, et ei ole veel piisavalt ära tehtud, on vaja koordineerida tegevus majanduse, õigusriigi ja poliitikadialoogis ja selles suunas on meie pilgud suunatud siin on mitmeid erinevaid võimalusi, ma ei soovi, et kõik toimuks nii-öelda sõjalises vormis, et NATO võtab üle. me ei kahtle küll sõjaväe võimekuses ja vahendites, kuid siiski tuleb eristada sõjaväelisi ja tsiviilmeetmeid. Neid on omavahel võimalik ka ühtse poliitika raames koordineerida, kuid me ei tohi lasta seda, et sõjalised struktuurid võtavad üle ka tsiviilmeetmed. ja kui seda juhtub, siis lõppkokkuvõttes me ei saavuta seda, mida me soovime ja mida me soovime, me soovime stabiilse riigi ülesehitamist Afganistanis ja ma loodan, et parlament on kaasatud sellesse ja küsimuse all on ka valimised. Äh, valimisvaatlusmissiooni äh, aruandes on toodud välja märkimisväärsed puudused valimiste korraldamisel, läbiviimisel, kuid siiski äh, need olid üks parimini läbi viidud valimisi selles piirkonnas võrreldes Tadžikistani ja Iraaniga rääkimata Usbekistanist ja teistest, pehmelt öeldes. kuid siiski ma ütlesin ka president Karzaile, eh, eh, kui valimised Kurdistanis ei ole korralikult läbi viidud, siis tema usaldusväärsus kannatab. ja me oleme pakkunud omapoolset abi, Euroopa Liidu poolset abi ja toetust eh, läbi vaadata valimissüsteem, et see oleks nii aus ja õiglane kui võimalik enne parlamendivalimisi, mis toimuvad millalgi järgmisel aastal. ma ei usu, eh, et on võimalik parlamendivalimised läbi viia eh, ettenähtud tähtajaks, sest suured muutused on selleks vajalikud ja see tuleb välja ka Euroopa Liidu raportis ja ma kahtlen, et ilmselt need lükatakse natuke edasi ja äh, üheks takistavaks jõuks on ka Afganistani parlamendi liikmed ja mitte niivõrd president Karzai ja selles kontekstis on oluline ka parlamentide vaheline dia-, dialoog, sest televisioonis muudkui näidatakse president Karzaid ja Afganistani presidendil on väga palju võimu, kuid neil on ka parlament. ja parlamendil on olulised volitused, mida ei tohi kahe silma vahel jätta ning dialoogi arendamine Afganistani parlamendiga on oluline komponent riigi ülesehitamise stabiilsuse tagamisel selles piirkonnas ja selles kontekstis on Euroopa Parlamendi jõupingutused eriti tähtsad. suur tänu, härra minister, lähme nüüd järgmise küsimuste vooru juurde. Ehm, härra Navronikolas, teil on poolteist minutit, palun pidage kõne ajast kinni suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin esitada ühe küsimuse. ma tahaksin teada, kui kaugel oleme oma arengutes Türgi suhtes, kas Euroopa Liit kavatseb teha midagi selleks, et Türgi esitaks ettepanekud suhete parandamiseks naaberriikidega. kuidas Euroopa Liit saab osutada omapoolse panuse nende läbirääkimiste läbiviimisel? ja mis puudutab äh, ÜVJP-d, kas oleks võimalik, et proua Ashtoni eesist-, juhatusel meie Euroopa Liit osaleks pisut enam nende läbirääkimiste korraldamisel ja pidamisel? teiseks, kas on olemas mingisugune kuupäev selleks, et adekvaatselt hinnata Türgi olukorda ja kontrollida eh, Ankara protokolli rakendumist, kas on mingisugused piirangud seatud? ma ei taha küll härra ministrile eh, vastu vaielda, kuid ta ütles midagi, mida, millega ma ei ole sugugi mitte nõus. Küprose ja Türgi kohta eh, nimelt ähm, ta ütles, et geograafiliselt pole Küpros ja Türgi Euroopas. Küpros on Euroopa Liidu liige kui meie kõik oleme siin, siis seda sellepärast, et, et meie asume geograafiliselt Euroopas ja praegusel hetkel me kutsume Türgit, ta osaleks meie liidus, mille aluseks on meie tsivilisatsioon ja Euroopa demokraatlikud tavad. suur tänu, härra Mavronikolas. proua Ojuland. härra Pilt, Rootsi eesistujana olete suurepäraselt täitnud oma kohustusi ja on toetunud teatud konkurentsi Euroopa Liidu eesistujate vahel nagu Eurovisiooni lauluvõistlusel, siis teie saaksite minul kaksteist punkti. Teie väga selge strateegiline äh, seisukoht laienemisküsimuses on väga tervislik ja väga teretulnud ja ma tahaksin õnnitleda teid kui eesistujad, et te kiitsite heaks Läänemere strateegia, aga minu küsimus puudutab Kuubat. Kuuba ja äh, Euroopa Liidu ning Kuuba vaheliste suhete võimalik liberaliseerimine on tekitanud erinevaid tundeid, nagu samuti suhted Euroopa Liidu ja Valgevene vahel. millised on teie seisukohad, härra minister, Euroopa Liidu ja Kuuba vaheliste suhete võimalike arengute kohta? tänan, proua Ojuland. järgmisena saab sõna kolleeg Autola. suur tänu, esimees. täna on inimõiguste rahvusvaheline päev ja ma tahaksin avaldada tunnustust Rootsile kui eesistujale inimõiguste esiletõstmise eest kõikides ettevõtmistes ja inimõiguste allkomisjoni nimel ma tahaksin tänada teid suurepärase koostöö eest ja teie esindajate suurepärase koostöö eest. ma tahaksin küsida ka selle kohta, kuidas inimõiguste küsimuste integreerimine uue Euroopa Liidu välisteenistuse tegevusse eh, toimub ja jätkuv töö selles vallas praegu puudub info selle kohta, kes saab olema äh, proua Ashtoni e-, eriesindaja inimõiguste küsimustes. ja rääkides integratsioonist, siis minu arvates on see kriitilise tähtsusega, kuidas me suudame vältida selliseid olukordi, nagu, millele te kaudselt viitasite, kui härra Berlusconi külastas Valgevenet ja ei pööranud mingit tähelepanu Valgevene opositsioonile minu kolmas küsimus puudutab Gruusiat. ma tean, et te olete aktiivselt osalenud selle olukorra lahendamisel. kuidas teie analüüsiksite praegust olukorda, Venemaa tegevust Gruusia okupeeritud territooriumil, tee-ehitust, laevade patrullide eskortimist ja Euroopa Liit pole selles valdkonnas tegu olnud ja nüüd tagajärjed on jõudnud Euroopa Kriminaalkohtusse ja Euroopa Inimõiguste Kohtusse. kuidas te analüüsiksite seda olukorda? proua Autola ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Angurakis pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra esimees. ma sooviksin öelda järgmist. kõigepealt härra minister rääkis meile läbirääkimistest Moldovaga. kuid eh, po-, Moldova poliitiline olukord eh, on väga ebastabiilne, nagu te seda väga hästi teate. mina soovitaksin Euroopa Liidule, et me ei käivitaks eh, mitte mingisugust tegevust praegusel hetkel, sest see võis tähendada riigi siseasjadesse sekkumist. ning teine küsimus, kui te tegite kokkuvõtteid äh, meie suhetest Ladina-Ameerikaga. Äh, oli väga palju erinevaid detaile, millest minister ei rääkinud. näiteks äh, ameeriklaste kohalolek Kolumbias. see tekitab üsnagi suuri probleeme, mina sooviksin selle osas samuti kommentaare saada. samuti Euroopa suurfirmasid süüdistatakse selles, et kasutatakse ära oma ole, eh, oma eeliseid selleks, et, et eh, tegutseda monopolidena Ladina-Ameerikas. samuti tahaksin küsida meie suhete kohta Kuubaga, ma arvan, et me ja samuti ma tahaksin küsida meie suhete kohta Türgiga. ma arvan, et Euroopa Liit peaks eh, pisut enam sekkuma ma tahaksin teada, mida te arvate Türgi suhtumisest kurdidesse suur tänu, härra Angurakis. ja eh, järgmine kõneleja, poolteist minutit. mul on eh, mõned küsimused, mis puudutavad eh, nõukogu avaldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta. miks nõukogu on otsustanud ainult kahes äh, viies tähtsast küsimusest otsustanud avaldusi teha, nimelt asu, asundused ja Jeruusalemm. miks nõukogu ei avaldanud oma arvamust äh, pagulaste küsimustes ja julgeolekukorralduste küsimustes? kas äh, nõukogu ühtedele küsimustele keskendumine ei ole mitte ühekülgne lähenemine, mis mõjub Palestiina suhtes soodsana? kas nõukogu avaldused näitavad Palestiinale, kas ei näita mitte Palestiinale, et nad võivad saavutada äh, rohkem, kui nad jäävad ootama seda, kui äh, Euroopa Liit väänab Iisraeli käsi äh, ja kas äh, nõukogu avaldused ei peaks äh, mõjutama mõlemat osapoolt läbirääkimisi võimalikult kiiresti alustama, miks ei viidatud Hamasi terroristlikele organisatsioonidele ja Hamasi püüdlustele kogu aeg rahuläbirääkimisi häirida, miks nõukogu ei kaasanud Hamasi pingutusi Palestiina olukorda destabiliseerida ja miks ei viidatud äh, Hamasi äh, inimõiguste rikkumistele Gaza piirkonnas. ja minu viimane küsimus, miks nõukogu üldiselt ja Rootsi eesistuja täpsemalt äh, ei surunud läbi täpsemat või rangemat lähenemist Iraani sanktsioonide osas, kas ei ole viimaste nädalate jooksul, viimaste kuude jooksul olnud piisavalt näiteid sellest, et on vaja tuumaküsimusest rangemat lähenemist ja, ja inimõiguste suhtes samuti kangemaid nõudmisi? suur tänu ja ja kolleeg Lopes saab järgmisena sõna. suur tänu, esimees. ma sooviksin samuti tänada härra Pilti ja ühtlasi tahtsin avaldada kahetsust, et ei ole suudetud teha neid edusamme, mida me oleksime soovinud teha. tahaksin küsida assotsieerimisleppe kohta Liibüaga. me oleme selle leppe kallal päris palju tööd teinud. samuti on, on ähm, tehtud, peetud läbirääkimisi Tuneesiaga selleks, et Eh, samasugune lepe nendega sõlmida. mida te sellest arvate? järgmisena kolleeg Butikofer. Eh, suur tänu, härra esimees. härra minister, mul on teile kolm eh, küsimust Afganistan, Kolumbia ja Lähis-Ida. Afganistan, te ütlesite, et Euroopa peab rääkima ühel häälel ja mitte samas laulma ühe koorina. kui meil oleks Eh, ühtne toimiv politseijõud Afganistanis. kui Euroopa Liit eh, suudaks lõpuks ometi saada kohale selle politseiüksuse, keda on lubatud. ma sooviksin teada, eh, mida teie olete oma eesistumise jooksul teinud selle saavutamise nimel ja ma tahaks teada, kui palju eesistumisi on veel vaja et me jõuaks otsustada, kas me teeme selle asja ära või võtame selle tagasi. nüüd Kolumbia. Kolumbias tapitakse iga päev ametiühingu tegelasi. miks Euroopa välispoliitika ei ütle selle koha pealt midagi? Ameerika Ühendriigid ja Kanada soovivad piidurit vajutada eh, inimõiguste arengu küsimustes ja veel teisipäeval võtsite te vastu siis seisukoha. kuid see seisukoht on tekitanud suurt umbusku Iisraelis ja Ameerika Ühendriikides. milline on meie tegelik strateegia, mis võimaldaks äh, meil tegelikult ka poliitikat teha, võttes seda seisukohta arvesse? suur tänu teile. järgmisena saab sõna härra Schultz Herr Minister, Sie schauen zu Recht auf eine erfolgreiche Rats... härra minister, te analüüsite oma edukat eesistumist. tegu oli eesistumisega, mis on eh, olnud, mis on jätnud väga hea mulje. tahtsin küsida suhete kohta Venemaaga ma tahaks teada, mida on saavutatud. Venemaa ei ole WTO liige, samuti pole energiahartat alla kirjutatud. kui me soovime oma suhted Venemaaga kaasajastada, siis ma tahaksin teada, kuidas see toimub, millise kvaliteediga saavad olema meie suhted, nüüd Valgevene küsimused. tegu on keerulise poliitilise küsimusega läbirääkimised toimuvad, kuid nad ei ole tegelikult efektiivsed. ma ei tea, mida arvab sellest äh, asjast proua Ashton, ma ei tea, mida te arvate teie, kuidas, milline saab tema lähenemine olema, millised on meie äh, su suhete perspektiivid Valgevenega? aitäh, härra Schultz. ja järgmisena proua Venera. Euh, tänan, härra Milt nagu kolleegid, ma sooviksin teid tänada tehtud töö eest. nõukogu poolt vastu võetud seisukoht teisipäeval Iisraeli-Palestiina konflikti osas räägib selgelt vajadusest jõuda äh, kahe osapoole vahel kokkuleppele selleks, et luua äh, Palestiina riik, äh, mille pealinnaks oli, oleks Ida-Jeruusalemm ja mida on ka palestiinlased alati nõudnud. see on oluline. kuid ma sooviksin siiski lisada, et kaheksa Euroopa Parlamendi saadikud, kes kuuluvad Palest-, Palestiina delegatsiooni liikmed, ei saanud pal-, Gaza sektorisse minna, neid ei lastud sinna sisse. kuigi samas esialgne luba oli antud. ja keeld tuli paar tundi pärast seda, kui äh, nõukogu oma selget seisukohta oli väljendanud iseseisva Palestiina eh, riigi suhtes, mille piirid peaks eh, võt-, olema, eh, võtma aluseks kuuekümne seitsmenda aasta olukorra. see võib ah, halvendada Euroopa Liidu suhteid Lähis-Ida riikidega. kuidas on võimalik, et me mõtleme ainult Iisraeli kodanike turvalisuse peale? ärgem unustagem, et möödunud talvel langesid ohvriks eh, palestiinlased. praegune olukord tekitab suurt vägivalda. meie kui eurooplased peame vastu võtma eh, otsuseid, mis võtavad aluseks meie väärtuseid, meil ei tohi olla topeltstandardeid ja kõneleja katkestatakse. kõneleja katkestatakse. vabandage, ütleb esimees, kuid ma olen sunnitud teid katkestama, kõne eest peab kinni pidama rahvaparteist ei ole keegi äh, sõna võtnud, nad on kõik Bonni rahvapartei kongressil. ma esitan äh, küsimuse kui rahvapartei liige. esimene küsimus puudutab äh, nõukogu seisukohta Lähis-Ida olukorra kohta, eriti puudutab see Palestiina riigi pealinna Ida-Jeruusalemma see eh, tähendab seda, et tuleb läbi eh, viia läbirääkimised. ma tahaksin teada, mida te arvate, millised on teie arvates võimalikud arengud. nüüd eh, teine küsimus on meie välisteenistuse kohta. ja Euroopa diplomaatilise teenistuse kohta. meil on teada, kuidas tuleb ametisse määrata need, kes selle teenistuse jaoks tööle hakkaksid. me teame ka seda, kuidas äh, nad, äh, kuidas poliitiliselt peaks asi välja nägema. meil on olemas määrused, meil on olemas ka äh, finantsmäärus ja meie sooviks pidevalt olla teiega dialoogis, me sooviks korraldada kuulamisi ja me sooviks korrata kuulamisi kõigi nendega, kes esindavad oma riike. Teil on sõna suur tänu. mul on toimunud mitmeid arutelusid Catherine Ashtoniga, kuidas edasi minna ja ma võin teile e, edasi öelda, et ta on igati teadlik vajalusest jätkata Euroopa Liidu parlament, äh, vabandust, dialoogi välisteenistuse küsimusest. kuidas see saab olema, äh, see on tema otsustada. me anname teile täpsemalt aru sellest, kui toimub äh, jaanuari teisel nädalal kuulamine temaga, ma tean, et ta pöörab väga palju tähelepanu selle kriitilise tähtsusega küsimusele ja dialoogile Euroopa Parlamendiga erinevates aspektides on igati tema mõtetes, kuid äh, tal on praegu kiired päevad. ja mm, ei oleks õige, kui mina laskuksin üksikasjadesse, sest äh, see saab olema osaliselt tema vastutusalas ja ma tahaksin öelda midagi, mis on minu jaoks oluline. Lissaboni leping on olemas ja kuni kolmekümne esimese detsembrini suhtun ma Lissaboni lepingusse fundamentalistina. ei mingeid poolikaid meetmeid, ei mingeid kompromisse, ei mingit ülejala laskmist. Lissaboni leping on ja peab olema ja väga palju küsimusi sellega seostub, eh, mis ei ole veel piisavalt selgelt eh, esile tõstetud lepingus ja meil toimuvad debatid näiteks, mis täna ja homme toimub näiteks mõnikord on mulle tundunud, et minult on oodatud, et minust saab välisministrite ametiühingu juht ja ma ei näe selles oma rolli. Euroopa Ülemkogu kõikide asutamislepingute puhul, kui valitsusjuhid ja riigipead ja välisministrid äh, olnud osalised, aga Lissaboni leping võtab nüüd välisministrid ülemkogult ära tähendab, see saab olema valitsusjuht ja riigipea, nad võivad veel ühe ministri kaasa võtta. ma usun, et see saab olema hea kord, kuid ma ei saa praegu öelda, et see, seda arvamust jagavad kõik välisministrid. see tähendab ju muutusi. minu jaoks see tähendab märkimisväärset muutust. sest Euroopa Ülemkogul enamasti arutatakse asju, mida me nimetame Euroopa siseküsimusteks. näiteks minu koduriigi suhteid ja teiste liikmesriikide suhteid ei käsitleta enam kui välissuhteid. see on meie siseriiklike küsimuste edasilaiendamine ühenduse areenile ja välisküsimused on need, mis puudutavad Euroopa Liidu suhteid maailmaga väljaspool Euroopa Liidu piiri ja ülemkogul saavad olema välisministrid, riigipead ja mõnikord kasutatakse ka välisministrid, kui küsimuse all on välissuhtlusküsimused, väga sageli võivad need olla keskkonnaministrid, siseministrid või keegi muu. see sõltub teemade ringist. ja praegu natukene äh, me siiski seisame ebakindlate jalgadel Lissaboni lepingu jõustamisel ja on väga palju küsimusi veel lahendamata, kuidas kujunevad institutsioonilised suhted ja muud suhted. ja üks nendest küsimustest on ka Euroopa Parlamendi suurem roll. lühidalt paari küsimusele vastates Ladina-Ameerika kohta. meil toimus Brasiilias väga hea tippkohtumine nagu ma mainisin, me tegelesime Hondurase küsimusega ja pidasime selles küsimuses dialoogi mitmete Ladina-Ameerika riikidega. meil on toimunud Troika kohtumised Kuuba esindajatega. Äh, äh, seal oli natuke äh, raske korraldada, sest Euroopa Liidul on üsna selge seisukoht, me tahame suhteid Kuubaga dialoogi Kuubaga, kuid samas on selge, et selle dialoogi üheks osaks on inimõigused ja ei saa ju öelda, et kuulge, pidagem dialoogi, aga jätame inimõigused välja. seda ei saa, see ei ole Euroopa Liidule vastuvõetav lähenemine, mis tähendab, et äh, noh, pall liikus edasi-tagasi, enne kui see tippkohtumine teoks sai ja kahekümne seitsme riigi vahel kokkuleppe saavutamine oli samuti raske, sest äh, mõningates riikides on erinevaid nüansse inimõigustele osutatud tähtsuse osas selles dialoogis, ka dialoogis teiste riikidega, näiteks kui me räägime kahepoolses suhetes äh, Valgevenega, millele vihjati. Äh, äh, tundus, et inimõigusi ei peetud oluliseks selles dialoogis. ja sama kehtib ka meie dialoogile Kolumbiaga, mida mainiti. Moldova küsimus, jah Äh, selles valdkonnas on teatud ebakindlus, see on siiski veel arenev demokraatia, viitasin ka Transnistria konverentsile, kuid äh, on avanenud uued võimalused koostöö arendamiseks Euroopa Liiduga. meie roll on äh, aidata Moldoval stabiilsust saavutada, kui me seda ei saavuta, siis Moldova stabiilsus kannatab oluliselt. kas neil tulevad valimised või mitte, seda mina ei saa hinnata, mõnikord demokraatia väljub kontrolli alt. Äh, olukord Gruusias. veel üks detail äh, inimõiguste kõrge esindaja, mul pole õrna aimugi, see kuulub Catherine Ashtoni äh, volituste hulga ja tema vaatab läbi kõik need ametipostid eh, ja seda ta teeb siis, kui ta on lõplikult ametisse astunud. olukord Gruusias on tekitanud meile muret. esimene troika visiit Lõuna-Kaukaasiasse, kui me vaatasime läbi Euroopa Liidu vaatlusmissiooni mandaadi me pidasime dialoogi Vene Föderatsiooniks selles küsimuses ja rääkisime selgelt territoriaalsest puutumatusest, ma ütlesin välisminister Lavrovile, kui me kohtusime temaga kahekümne seitsmendal äh, kuupäeval Yorgis. ta ei tohiks unustada, kui kindel on Euroopa Liit olnud äh, territoriaalse terviklikkuse küsimuses Põhja-Kaukaasias Ähm, see ei tähenda seda, et seal probleeme ei ole, seal on väga palju rikutud inimõigusi, kuid need küsimused tuleb lahendada. ja ka vähemuste küsimus tuleb lahendada. Äh, samas äh, austades territoriaalse puutumatuse terviklikkuse põhimõtted. ja sama kehtib ka Lõuna-Kaukaasia piirkonnale. Kaukaasia lõuna poolele, kas seal on olulisi äh, probleeme ja probleeme ka põhja ja lõuna vahel, kuid neid tuleks äh, lahendada samas kinni pidades territoriaalse terviklikkuse põhimõttest Venemaa ja Gruusia suhetes. kui ma käisin Moskvas, äh, paar päeva viibisin seal, et seda Lõuna- ja Põhja-Kaukaasia kaheiseseisvuse riigi ähm, teemat peetakse halvaks naljaks. me oleme Venemaale ka osutanud, äh, Venemaa tähelepanu osutanud ka sellele, et nad peavad täiel määral sõlmitud lepinguid täitma, sealhulgas äh, ka äh, Gorist välja, vägede väljaviimine ja samuti sõjaväeline kohalolek Lõuna-Osseetias ja Abhaasias. see tähendab seda, et Genfi mehhanism on toiminud ja meil on õnnestunud ära hoida terve rida vahejuhtumeid, intsidente, mis oleks võinud eskaleeruda, kontrolli alt väljuda. meil õnnestus neid ohjeldada ja vaatamata erimeelsustele on meil selles küsimuses olnud äh, positiivne dialoog Venemaa esindajatega. ma ei oota, et need küsimused lahendatakse otsekohe seda küsimust tuleb edasi arendada, püüda liikuda lahenduse poole, kuna tegemist on konfliktiga. ja me peame väga tihedat dialoogi ka Gruusia esindajatega selles küsimuses. ja mul on hea meel, et mainiti Läänemere strateegiat. see Äh, see on osaks Rootsi eesistumise pärandist Ladina-Ameerika, äh, see ei olnud küll äh, Rootsi kui eesistuja algatatud, kuid see on osa meie Ladina-Ameerika poliitikast ja Hispaanias toimub kohtumine AKV riikidega, tippkohtumine. Rootsi eesistumise järg me pöörasime suurt tähelepanu sellele, pöörasime tähelepanu idapartnerlusele ja meil on olnud ka väga palju strateegilisi dialoogi nõnda Äh, uute tõusvate riikidega, äh, eriti Aasia piirkonnast. ja ma usun, et järgmise kuu jooksul pööratakse ka väga palju tähelepanu Ladina-Ameerikale ja ma igati seda tervitan ja minu arvates on see oluline. Venemaa, lühidalt. meil toimus hea kohtumine Venemaa esindajatega kahtlemata äh, Stockholmis ja küsimus on, kas see andis ka mingeid konkreetseid tulemusi ja milliseid konkreetseid tulemusi. Äh, need toimusid läbirääkimised uue kokkuleppe üle, nendega liigutakse edasi, kuid mainiti ka WTO-d. Ähm, me saime julgustavaid sõnumeid ja märguandeid äh, Medvedevilt WTO küsimuses. kuid samas ma pean märkima, et, et peaminister Putin äh, paar nädalat tagasi esines televisioonis, kasutas teistsugust sõnastust, kui president Medvedev rääkis et ühinemine WTO-ga on võimalik, siis peaminister Putin viitas, et see on kuskil kauges tulevikus. me ei tea muidugi, kuidas see saab olema. meie kordame, et meie oleme valmis Venemaad vastu võtma WTO-s niipea kui võimalik ja me oleme valmis ka sügavamaks dialoogiks energeetika küsimustes ja teistes huvipakkuvates küsimustes. me oleme igati huvitatud Venemaa äh, moderniseerimisest, õigusriigi põhimõtete edasiarendamisest, meil olid väga head arutelud selles küsimuses president Medvedjeviga, ta on igati pühendunud õigusriigi põhimõtete rakendamisele, kuid see, sellega kaasneb ka väga palju rakenduslikke probleeme. igal juhul see oli julgastav dialoog, äh, kuid tulemusi äh, tuleb veel oodata. Liibüa. ma pean tunnistama, et et äh, ma ei ole kursis kõikide arengutega, kuid järgmine läbirääkimiste voor toimub seitsmeteistkümnendal detsembril. ja rändeküsimused on selle kohtumise päevakorras ja mulle öeldi, et need saavad olema rasked läbirääkimised ja see ei üllata mind sugugi. ärge rohkem küsige, ma rohkem ei tea sellest küsimusest. edasi liikudes Afganistan, politsei, jah, ma olen teiega nõus. Äh, me oleme suurendanud oma politseijõudude kontingenti ja ma olen kirjutanud kirju ja vestelnud üksikute ministritega ja tänu sellele on meil nüüd rohkem politseinikke koha peal. Äh, kuid me ei ole veel oma lõplikku kohustust täitnud ja ma palusin, et Catherine Ashton jätkab tegevust selles suunas ja äh, võib-olla on jõulisem suhtluses välisministritega selles küsimuses, kui mina olen olnud. me peame äh, täitma need kohustused, mis me oleme võtnud seal. Iraani sanktsioonid, ma juba vastasin nendele. me ei ole veel jõudnud nendeni. me peame küll tiheda dialoogi oma Ameerika partneritega selles küsimuses kuid eh, see küsimus vajab veel täiendavaid arutelusid ja see saab olema raske küsimus. ja see saab olema ka üheks küsimuseks eh, Välisasjade Nõukogus India tippkohtumisel. me oleme teinud väga palju tööd, toonud välja võimalused ja probleemid, mis meil ees seisavad. mul on küll mõningaid kogemusi sanktsioonide rakendamisel erinevatel juhtudel ja sellest on lihtne rääkida kuid tuleb olla väga ettevaatlik nende kohaldamisel. Äh, sest te võite iseendale pihta lasta, endale kahju teha ja seda tuleks vältida. ma ei väida, et see on võimatu, kuid peab olema täpselt teada, mida teha, et need oleksid sihipärased, tulemuslikud, vastasel juhul nad hakkavad teie eesmärkidele vastu töötama. ja seda tuleks vältida Iraani suunaline poliitika on selline, mida tuleb ellu viia suurima tähelepanu ja hoolega kõigi meie äh, äh, kõigi meie hallide ajurakkude kaasamisel ja äh, teadmiste ning tarkuse kasutamisel. ja on väga palju veel mitmesuguseid küsimusi, mis vajavad arutelu ja käsitlemist, näiteks põgenike, julgeoleku küsimus, piiride küsimus, Jeruusalemma küsimused. nagu ma juba täitsin, me oleme äh, äh, nõnda öelda põgenike küsimused, nende deposiitide küsimusega teataval määral tegelenud, kuid seda tuleb edasi arendada ja tegelenud ka julgeoleku küsimustega. ja ka ameeriklased on väga palju sellele aega pühendanud, seega töö käib nende küsimuste kallal keskendutud on küll asunduste ja piiriküsimustele, sest need on põhimõttelise tähtsusega. sest kui saavutatakse äh, kuuekümne äh, seitsmenda aasta äh, staatuse järgi piirikokkulepe äh,, siis on võimalik edasi liikuda ja seetõttu on vajalik ka meie seisukoht selles küsimuses välja öelda. mul küsiti, et teil on küll poliitika, aga kus on strateegia hea küsimus. sest ausalt öeldes, et Euroopa Liit eksisteerib ja ma usun, et me oleme välispoliitikas palju jõulisemad kui paar aastat tagasi, kuid kahjuks meie masinavärk on efektiivse igasuguste poliitikate väljatöötamisel kui strateegiate väljatöötamises, kuid see puudutab ka Lissaboni strateegiat. kuid mida me vajame, me vajame teatud parameetrite kindlaksmääramist, kus suunas edasi liikuda, see on oluline me peame kindlaks määrama need parameetrid, kindlaks määrama ka need hüved, mida me saame oma poolt läbirääkimiste laual välja pakkuda ja siis alustada otseseid läbirääkimisi. me oleme väga tihedat koostööd teinud ameeriklastega. Äh, siin viidati, et USA kongressis on teatud erimeelsus selles küsimuses. jah, loomulikult see on ju USA kongress. ka siin, kui ma kuulan äh, teie seisukohta, siis ma ei, ei saa ju väita, et näiteks Leisida poliitikas valitseb teil täielik üksmeel. see on üks põhimõtteline küsimus, kuid on vaja läheneda teatud poliitilist strateegilistes küsimustes selleks, et kindlaks määratleda Euroopa seisukohalt olulised parameetrid ja see, et me need kindlaks määrame äh,, julgustab edasi liikuma läbirääkimistega äh,, andma meie oma panust stabiilsuse tagamise Palestiinas äh, peame olema väga selge ka Gaza küsimuses. ja me teame, et nendega seostuvad ka teised küsimused ja siis, kui läbirääkimised algavad, tekib vajadus ka teatud rolli täitmise eest nendes läbirääkimistes. ilmselt selle rolli võtab endale ähm, Ameerika Ühendriigid. kuid me äh, anname omapoolse panuse sellesse kvartetti kuid me ei ole jõudnud veel sellesse etappi. me oleme siiski veel olukorras, kus läbirääkimisi ei ole veel algatatud. kuid ma loodan, et see avaldus, mis tehti paar päeva tagasi, annab olulise panuse sellesse protsessi. Jeruusalemm on alati olnud raske küsimus Äh, siin põrkuvad kokku kolme suure islami usuharu tunded. ja sellesse tuleb suhtuda erilise tähelepanu ja hoolega, sest need on väga emotsionaalsed küsimused kristlaste, islamiusuluste ja muu maailma vahel. ja seetõttu see linn peaks olema selline linn, mis on avatud kõikidele ja kui saab olema kaks riiki, siis tulevikus Jeruusalemmist saab mõlema riigi pealinn, kuid üksikasjad tuleb paika panna läbirääkimiste käigus. suur tänu, härra minister ja tegemist oli väga kasuliku sõnavahetusega, väga huvitava sõnavahetusega ja väga palju esitati küsimusi ja mõningad küsimused olid lausa trekiga küsimused, aga te näitasite, kui osavalt te oskate sellistele küsimustele vastata ja ma arvan, et mõningad kolleegid oleksid väga rahul teiega. mõnedel võib-olla on veel küsimusi, aga poliitika, mitte ainult välispoliitika, ei ole midagi kindlat mitte kunagi, see on pidevas muutumises ja meil on võimalusi selle üle arutleda veel ja teiega loomulikult loomulikult detsembri lõpuni ja dialoog igal juhul jätkab sel teemadel, nii et veel kord suur tänu, et te täna siia tulite ja paari minuti pärast kohtume siinsamas toimub siin selles samas ruumis teine kohtumine, tegemist on siis julgeoleku ja kaitse allkomisjoniga. meie komisjon kohtub järgmisel seitsmeteistkümnendal detsembril Strasbourgis, see on järgmisel nädalal kella üheksa null null ja siis anname kätte Sahharovi auhinna.